lugupeetud daamid ja härrad, vastavalt ähm, äh, artiklile kaheksakümmend kaheksa A äh, lõige kolm on äh, võetud vastu komisjoni määrus, mis puudutab kaudseid kliiringu korraldusi, kliiringu kohustusi, riiklikku registrit, ligipääsu kauplemiskohtadele, mitterahalisi osapooli, riskimajandustehinguid e, ja nii edasi. muudatusettepaneku tähe, esitamise tähtaeg on kolmapäeval, kuuendal veebruaril kell kaksteist, hääletus äh, on äh, neljapäeval ja nüüd alustame hääletusega ja vastavalt päevakorrale kõigepealt hääletatakse Papastamkose raportit, mis puudutab põllumajanduse erimeetme tegevuse mere väikesaarte jaoks. härra kolleeg Atkinsil on protseduuriline märkus. president, ma soovin soovisin enne, et te saadaksite äh, välja sõnumi enne, kui Prantsusmaa president äh, ja komisjoni president lahkuvad äh, seoses esimese aprilliga, mil on väga raske üldse saada Strasbourgi, sellepärast et Air France'i lennud on kõik tühistatud, Pariisi lennuväljalt ei tule Strasbourgi mitte ühtegi lennukit, seda võiks öelda Prantsusmaa presidendile enne, kui ta siit oma eralennukiga ära lendab, aitäh! lugupeetud kolleeg Atkins, te olite kunagi koordinaator, te teate väga hästi, et äh, tegemist ei ole protseduurilise märkusega, me praegu tegeleme hoopis määruse eelnõuga ja kõigepealt äh, plokk üks me, äh, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja seega kõik muud muudatusettepanekud jäävad ära ja nüüd me hääletame äh, teksti muudetud kujul, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. ja mis puudutab äh, seadusandlikku resolutsiooni, siis selle kohta on meil muudatusettepanek nelikümmend kuus, kes, äh, nelikümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu ja kes jääb erapooletuks, vastu võetud ja nüüd äh, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, palju õnne härra Papastamkosele. ja nüüd me hääletame Mato Ardoveri raportit, mis puudutab põllumajanduse erimeetmeid liidu äärepoolseimates piirkondades ja te, me hääletame nüüd resolutsiooni ettepanek, määruse e-, eelnõud et, et,, muudatusettepanek sada viisteist kompromissina, kes saab selle poolt olla, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd me hääletame ettepanekut muudetud kujul, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud ja äh, seadusandlikus resolutsioonis on muudatusettepanek pärast äh, ähm, esimest lõiku sada kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame seadusandlikku resolutsiooni tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud, palju õnne härra Mato Adroverile ja vastavalt päevakorrale järgneb nüüd härra De Bakkeri raporti hääletus, mis puudutab VKE-de rahastamisvõimaluste parandamist A7 aastast kaks tuhat kolmteist muudatusettepanek eh, kolmkümmend neli eraldi hääletus, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd me hääletame resolutsiooni tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. palju õnne kolleeg De Bakkerile ja ma soovin kõigile kolleegidele head isu ja palun lahkuge Äh, siit saalist nüüd äh, kiiresti, see puudutab neid, kes soovivad minna kohe lõunat sööma, selleks et äh, kolleegidele, kes soovivad oma hääletust selgitada, saaks ka osaks piisavalt tähelepanu. ja nüüd tulevad muudatus, hääletuste selgitused Papastamkose raporti kohta ja alustab kolleeg